muutmise juurde fraktsiooni esimeeste poolt vastu võetud viimane eelarve, päevakorra projekt äh, on äh, jagatud laiali, esmaspäeval ei ole keegi soovinud midagi muuta. teisipäev nüüd. rahvapartei fraktsioon on palunud, et komisjoni asepresident, kõrge esindaja välisasjade kõrge esindaja võtaks äh, sõna koja ees olukorra äh, kohta Gruusias äh, vastavalt sellele, mis seal toimub seoses kohtumõistmisjuhtumitega. Kristjan Preda saab sõna Rahvapartei nimel. suur tänu, proua juhataja, Rahvapartei fraktsioon tahaks selle lülitada päevakorda nimelt siis arutelu Gruusia kohta ja selektiivse kohtupidamise ja kohtumõistmise kohta päevakorda sellepärast, et teema on tõsine ja me peaksime rääkima kohtumõistmisest ja õigussüsteemi ja poliitilise süsteemi vahelistest suhetest Gruusia Vabariigis. ma kohtun üles, kutsun üles liberaalidest sõpru ja sotsiaaldemokraatidest sõpru, kes alati Gruusia valitsust on viimase hingetõmbeni kaitsnud toetama seda ettepanekut. ma pöördun siin just nimelt sotsiaaldemokraatide poole, kes on Euroopa Liidus toetamas peaministrit, kes on ühtlasi Rumeenia Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht ja kes on süüdi mõistetud kohtusüsteemi poolt Rumeenias. suur tänu, kas keegi räägiks selle ettepaneku poolt? härra Kolnis, palun. suur tänu, proua juhataja. ma tahtsin öelda, et mina toetan põhimõtteliselt igasuguseid algatusi, mille eesmärgiks on äh, äh, äh, halvaks mõista, hukka mõista selektiivne õigu-, kohtupidamine ja ma olen selles mõttes nõus sellega, mida ütles Rahvapartei kolleeg ehm, ja ka selles osas, et ta viitas sellele, et selektiivne kohtupidamine on tavapärane ka Euroopa Liidus, näiteks Kreekas või näiteks Saksamaal. Ehm, selektiivne kohtu ehm, mõistmine on tavaline ka Prantsusmaal, nii et kogu see asi oleks täiesti mõistlik teema meie parlamendis. suur tänu, proua juhataja ma nüüd paluksin, et keegi võtaks sõna ettepaneku vastu, kui keegi on vastu, härra Guerrero. suur tänu, proua juhataja, mulle tundub, et äh, on üsna omapärane, et äh, härra Preda ettepanekut toetab kahe käega härra Kolnis aga tegelikult äh, me ei räägi siin ainult sellest konkreetsest juhtumist, millele Rahvapartei viitab, vaid pigem peaksime rääkima sellest, kuidas äh, parlament äh, oma tööd teeb, see on kiireloomuline ettepanek, mille Rahvapartei esitas juba ükskord varem, seda ei toetatud ja nüüd tulevad täiskogu ette ja tahavad selle siin läbi suruda nii et vaatamata sellele, millest on jutt, minu meelest niimoodi tööd ei tehta, lihtsalt menetlu-, menetluslikust korrast. suur tänu, ütleb proua juhataja panen nüüd selle ettepaneku hääletusele, kes toetavad härra äh, Breda ettepanekut päevakorda muuta, palun. Those against? vastu. tagasi lükatud, kallid kolleegid, on see ettepanek. kontrollime, kui soovite. hääletus on avatud, kontrollime elektrooniliselt. jõudsite hääletada? nüüd on hääletus suletud. tagasi lükatud. meie teisipäevane päevkord jääb seega samaks, läheme edasi, kolmapäev. Euroopa ühenenud vasakpoolsed ja äh, rohelised on palunud, et ähm, meie kõrge esindaja Äh, teeks avalduse Metsan San Frontier piiridega arstide haigla rünnaku kohta Kundusis Afganistanis ja proua Zimmer saab sõna fraktsiooni nimel. proua juhataja, minu fraktsioon taotleb vastavalt kodukorrale korrale arutelu ilma resolutsioonita seoses USA õhujõudude rünnakuga haiglale Kundusis. seda tuleks arutada homme, seda tuleks arutada kolmapäeval, sest äh, siis viibib juures ka kõrge esindaja proua Mogherini ning et ma sooviksin rõhutada, et äh, tegemist on väga olulise teemaga. kolmandal oktoobril ründas USA armee haiglat ning seejuures hukkus vähemalt kolm last, seitse patsienti, üheksa arsti ning oli palju vigastatuid. vastavalt piirideta arstide andmetele toimus rünnak traumakeskusele Kunduses ning rünnakuid oli järjest eh, mitme lennuki poolt eh, ning haigla, eh, kus oli ka intensiivosakond, traumapunktid ja paljud olulised osakonnad kannatas väga tõsiselt ning rünnak oli väga täpselt sihitud. kahekümne üheksandal septembril olid haigla geoandmed edastatud rahvusvahelisel tasandil Afganistani ametijõudude poolt, kuid sellegipoolest leidis rünnak aset. Euroopa riigid osalevad selles sõjas Afganistanis, me anname sellele riigile arenguabi rohkem kui mõnele teisele riigile, väga paljud abiorganisatsioonid Euroopa Liidust toetavad piirideta arste, seetõttu me nõuame siinkohal selgitust. suur tänu, proua Haams nüüd selle ettepaneku poolt unterstütze im namen meiner fraktion den äh, antrag den gabi zimmer eben äh, sehr gut begründet hat. ma leian et tegemist on väga hea ettepanekuga mis on väga hästi põhjendatud ma tunnen kergendust sellest mida president obama on öelnud selle kohta et uurimine selle kohutava sündmuse kohta on juba seda alustatakse kuid ma leian et ka rahvusvahelisel tasandil on siin vaja arutelu sest see mis aset leidis on kohutav eelkõige seetõttu, et just Afganistan on see riik, kus arengud on hirmuäratavad ning senimaani ei ole meil minu arvates selle kohta asjalikku arutelu olnud, arvestades homset arutelu ma leian, kui me räägime maailma olukorrast laiemalt, siis tuleb rääkida ka Afganistanist sest põhjus selleks, põhjus selleks on olemas, me peame selle päevakorda võtma. suur tänu, proua Harms, kas keegi soovib selle ettepaneku vastu sõna võtta? tundub, et mitte. seega siis hääletusele see ettepanek, kes toetavad päevakorra muutmist, palun. vastu see ettepanek on vastu võetud ja seega on kolmapäevane päevakord muutunud. kontrollime, kolleegid, aga üsna selge oli see, et see ettepanek võeti vastu, aga kui soovite, siis kontrollime, kontrollime palun, hääletus on avatud. jõudsite kõik hääletada? hääletus on suletud see ettepanek on vastu võetud. meie päevakord kolmapäevaks on muudetud. selles küsimuses seega tuleb avaldus antud teemal ja meie täiskogu ist-, osaistungjärg algab kell kaheksa kolmkümmend. kas keegi soovis sõna? proua Innelt Velt mitte päevakorrast ma ei tahtnud rääkida, aga teisipäeva kohta tahtsin küsida, meil on nii-öelda Dieselgate'i kohta arutelu. nagu ma aru saan, fraktsiooni esimeeste konverents otsustas, et äh, kutsuda siia Timmermans, härra Timmermans, komisjoni asepresident, aga päevakorras on näha, et äh, Volling Pienkovska, kes vastutab ettevõtluse, tööstuse ja siseturu eest, on siia kutsutatud, aga arvestades, kui tõsine on see teema, kuivõrd see puudutab keskkonnapoliitikat, konkurentsipoliitikat, äh, majandushaldust ja, või isegi ka teisi teemasid, arvestades, et neli komisjoni on asjaga seotud, taha- ja tahaksime me siis teada, et miks komisjon ei tule vastu meie palvele ja ei saada siia asepresident Timmermansi suur tänu. komisjon otsustab äh, selle, kes nende poolt osaleb arutelul ja volinikud, kui nad siin on, räägivad äh, kogu komisjoni nimel, aga võtame teie märkuse kuulda. neljapäevaks ei ole välja pakutud muudatusi ja seega ma tahaksin nüüd öelda, et päevakord on paigas, aga palutakse veel küsimus prots-, protseduuriliseks küsimuseks, härra Messerschmidt. suur tänu, proua juhataja, ma tahaksin võtta sõna kolmapäeva kohta arvestades seda, mida ütlesite varem meie kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta osaistungjärkude kalendri kohta, muudatusettepanekud esitades, me tähtaeg on homme, ECR fraktsioon on esitanud ühe muudatusettepaneku, millega piiratakse Strasbourgi osaistungjärkude päevi neljalt päevalt kolmele päevale see muudatusettepaneku on tagasi lükatud härra Schultzi poolt, ta ei ole aga selgelt põhjendanud, miks on see muudatusettepanek vastuvõetamatu. tund aega tagasi keegi tema äh, büroost saatis äh, ähm, äh, meili, kus ta selgitab, et see muudatusettepanek läheb vastu tavaõigusele ja protokollile, aga tegemist on poliitilises kontekstis väga äh, olulise küsimusega ja seega ei ole normaalne, et see sellise põhjendusega lükatakse tagasi ja ma tahaksin, et vaadataks äh, asi täpsemalt üle, mida tähendab siiski kohtulahend aastalt kaks tuhat kaksteist, et mida me saame teha kalendrimuudatuste kohta. ilma sellise juriidilise analüüsita ei ole mitte mingisugust mõtet siin selle kalendri üle hääletada või hakata seda üldse muutma, seda ettepanekut, mis on tehtud suur tänu, ütleb proua juhataja, te ilmselt äh, teate, et see teema tõusetus ka aastal kaks tuhat neliteist ja seesama muudatusettepanek loeti vastuvõetamatuks äh, vastavalt presidendi juriidilisele analüüsile või vähemalt sellele, mis talle edastati, mitte midagi ei ole muutunud vahepealsel ajal ja selles mõttes on presidendi otsus lõplik, see muudatusettepanek on vastu, vastuvõetamatu, kuid teie märkus võetakse arvesse. kallid kolleegid, härra Preda kas teil on ka protseduuriline küsimus? suur tänu, proua juhataja. ma tahaksin rääkida neljapäeva hommikutest aruteludest inimõiguste kohta. juba teist korda on meil kolme teema asemel neli teemat arutelul ja ma tuletaksin teile veel kord meelde, mida ütles, mida ütleb kodukorra artikkel sada kolmkümmend viis siin on öeldud, et äh, inimõiguste arutelude all võib maksimaalselt äh, tuua äh, päevakorda kolm teemat. nüüd, nagu ma saan aru, on meil neid teemasid kolm, sellepärast et president Schulz nõudis, et pannaks neljas teema sisse ja teist korda järjest siis härra Schulz rikub kodukorda mina tahaksin, et neid teemasid oleks jätkuvalt kolm, nii nagu kodukord ette näeb, sest et kui meil on neid neli, on meil nende jaoks vähem aega ja me ei peaks hakkama ise oma kodukorda rikkuma, aitäh. suur tänu, härra Breda. nagu mina aru saan, siis äh, fraktsiooni esimeeste konverents äh, jõudis kokkuleppele selles küsimuses ja ei ole tehtud ettepanekut päevakorda muuta, aga te ütlesite oma seisukoha selgelt välja, edastame selle presidendile. kolleegid Läheme nüüd tänase päevakorra esimese punkti